okei okay.. hästi, alustame oma istungit. ma vabandan, et ma natuke algusega hilistan, aga ma ei näinud mõtet alustada istungit, kui saadikuid kohal ei ole. Läheme nüüd siis järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, mobiilsusnädal ja meil toimub väike kuulamine nagu te teate, toimub see kuulamine keset Euroopa äh, mobiilsusnädalat, tegemist on selle algatuse kümnenda aastapäevaga ning seetõttu on meil väga hea võimalus täna arutada jätkusuutliku linnaliiklusega seonduvaid küsimusi. meil on täna neli kõnelejat, sealhulgas ka parlamendi asepresident Isabel Durand, härra äh, Colombo, kes esindab Bologna linna, härra Peeter Vansevant, kes on transpordikorralduse üksuse juht Gentis ning härra Romas Adomavicius, kes on siis Vilniuse aselinnapea. tere tulemast! tervitame Euroopa Parlamendi asepresidenti proua Türaani, kes teeb kümneminutise sissejuhatuse ja siis anname sõna meie külalistele, palun. aitäh pre-, äh, esimees, tere tulemast kõigile parlamendisaadikutele ja ka teistele huvilistele. kõigepealt tahaksin tänada neid linnasid, kes vastasid Transpordikomisjoni üleskutsele ja kes on täna siin selleks, et äh, rääkida meile, kuidas neil linnas asjad on korraldanud ja tahaksin tänada ka Eurocities, kes meid on toetanud jah, me valisime äh, selle päeva just nimelt selleks, et tähistada siis linna liikumise Äh, nädalat ning tegemist on väga huvitava ajaga, sellepärast et äh, lisaks nendele Euroopa linnadele, kes olid selles vallas nii-öelda teerajajateks, on Euroopas väga palju selliseid linnu, Äh, kes võib-olla äh, natukene venitavad asjadega, kus äh, asjad ei lähe kõige paremini, kes ei ole leidnud viisi, kuidas edasi areneda, kas siis võrgustike tõttu, taristute tõttu, tõttu, mineviku tõttu, linna äh,, linnastruktuuri tõttu äh,, igal linnal on oma ajalugu ning äh, väga paljudel linnadel on tõesti tõsiseid probleeme edasiliikumisega ning äh, täna, tänu nendele näidetele, mis me siin täna saame, tahaksime anda tõuke ka teistele Euroopa linnadele, kellel on äh, vajalik, äh, kellel oleks vajalik välja töötada jätkusuutlikum linnaliiklus ja see küsimus, mida me täna püüaksimegi arutada, on see, et mida Euroopa saaks teha rohkem, kuidas Euroopa äh, saaks siin aidata ja loomulikult me peame arvestama siin ka lähimuspõhimõttega ja olukord kohapeal on väga erinev, aga mida Euroopa saaks teha abistamiseks ja mida äh, arvate teie, linnade esindajad, sellest, et pärast seda, kui me oleme väga äh, pikka aega teinud tööd näiteks reisijate õiguste vallas, kas me peaksime ühel päeval pöörama tähelepanu ka sellistele nii-öelda äh, äh, halvas seisus olevate kasutajate õigustele. ja võib-olla peaksime sel moel siis andma äh,, äh, muutma linna, inimeste elu linnades mugavamaks, tagama neile paremad teenused äh,, äh parand-, linnade majanduskeskkonda atraktiivsemaks muutma ja loomulikult äh, andma siis oma panuse äh, ka äh, energiakasutuse äh, vähendamisse. Te teate, et meil on olemas energia programmid, mis ühendavad ka linnapeaid, kus me saaksime siis lahendada, kogemusi vahetada ja kas te arvate, et sellisest foorumist oleks kasu ka näiteks transpordi probleemide lahendamisel? kas äh, niimoodi saaks näiteks parandada elukvaliteeti linnades, äh, eriti just Euroopa suurtes linnades, need on mõned suuremad küsimused, millele te, äh, millele te võiksite tähelepanu pöörata. võib-olla te võiksite meile öelda, mida te meilt ootate ja veel kord aitäh teile kõigile! aitäh, lugupeetud asepresident ja nüüd annaksin sõna esimesele sõnale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 mina vastutan äh, jätkusuutliku liikuvuse eest äh, Bologna linnas. härra Colombo kahjuks ei saanud äh, tulla. ja mina asendan teda. paari minuti jooksul sooviksin rääkida sellest, milliseid strateegiaid me oleme rakendanud jätkusuutliku liikuvuse tagamiseks, eriti just äh, Euroopa koostöö raames. kõigepealt äh, mõned arvud Bologna linna kohta. me asume Itaalia kirdeosas, oleme keskmise suurusega linn. me oleme väga tähtis äh, liikluse sõlmpunkt, olgugi et meil on äh, elanikke kogu regioonis kokku ainult kuussada viiskümmend tuhat. Bologna on äh, suure linnastu keskus, meil on äh, kanda pealinna roll meil on äh, palju töötajaid, äh, kes äh, liiguvad Bologna ja selle ümber asuvate asulate vahel. Need arvud Bologna kui äh, linnastu äh, kohta iseloomustavad paljusid Euroopa linnu, meil on sarnased äh, probleemid tänavate koormatusega, on ummikud ja õhusaaste. Põhja-Itaalias Poo jõe madalikus on meil palju saastet äh, peentolmu tõttu tekkinud, me oleme üritanud vähendada peentolmu saastet ja võtta tarvitusele meetmeid, valides äh, teisi transpordiliike ja võttes vastu äh, linnade uued liiklusplaanid. Bologna liiklusplaan pärineb aastast kaks tuhat seitse, viimane, kõige uuem. me saime toetust Euroopa Liidult. ja Bologna on äh, koostöövõrgustiku Eurocities äh, liige. oleme aretanud arendanud välja ka Mimosa Äh, projekti ning ähm, osaleme üle-euroopalises liikuvuse nädalas. ja nüüd äh, Mimosa kohta, siin on näha erinevad äh, partnerlinnad, meie oleme projekti koordinaatorid, Utrecht, Dansk ja Tallinn osalevad veel selles projektis ja Funchal meil on olnud kasutada kakskümmend viis miljonit äh, eurot ja oleme kohtunud mitmeid kordi partneritega. lisaks äh, Euroopa Liidu partneritele on meil ka kohalikud partnerid, kohaliku munitsipaaltranspordi valdkonnast. Mimosa raames oleme me saavutanud äh, paljud me oleme näiteks äh, kasutanud äh, asjakohaselt finantsvahendeid, kaasates kodanikke oleme üritanud äh, tugevdada oma suhteid äh, oma kodanikega ja ka teiste partnerlinnadega. oleme vahetanud äh, infot jätkusuutliku liikuvuse teemal. mõned näited meie poolt võetud meetmetest. Civitas Mimosa projekti raames oleme suurendanud ähm, avalik-õiguslike transpordiettevõtjate masinaparki. ettevõtjatel on olnud võimalus soetada energiasäästlikke sõidukeid. ja me oleme uuendanud kogu masinaparki ka eraettevõtete bilansis on tõusnud äh, keskkonnasõbralike sõidukite arv üle kuueteist protsendi. edasi, meil on äh, autojagamissüsteem kasutusel juba mitu aastat ja me oleme seda paremaks muutnud. tänu Mimosale oleme omavahel võrgustanud äh, erinevad äh, autode parkimiskohad ja oleme reserveerinud need äh, tõesti ainult auto jagamisprojekti autodele. oleme need parkimiskohad kujundanud selliseks, et ainult autot kasutavad inimesed omavad sellele juurdepääsu samuti oleme me arendanud edasi äh, pargi ja sõida süsteemi, kus auto jäetakse parkimisplatsile ja saadakse edasi sõitmiseks ühistranspordipilet väga oluline on äh, tänavaliikluse turvalisuse parandamine. Itaalias on äh, õnnetusi, ka surmaga lõppevaid õnnetusi palju, aga meil on õnnestunud parandada turvalisust erinevatel ristmikel ja viia sisse kolmekümne kilomeetri tunnikiiruse alasid ja oleme piiranud äh, eraliiklust meil on olnud eesmärgiks kodanike kaasamine, eriti just äh, laste kaasamine. haavatavaks äh, grupiks on tänavaliikluses just nimelt lapsed. igasugune koolitus äh, on kasulik nii lastele kui ka nende vanematele. eile algas uus kooliaasta Bolognas ja meil on nüüd äh, sisse viidud äh, koolibussisüsteem. nii et äh, ei olegi vaja kasutada muid liiklusvahendeid, et last kooli viia. väga olulised on ka intelligentsed liikuvussüsteemid. siin on mõned näited selle kohta, mida Mimosa raames on rahastatud, näiteks äh, Scout süsteem topeltparkimise kindlaks tegemiseks ja erinevad äh, süsteemid äh, valgusfoori kontrollimiseks ja allpool näete, et me oleme saanud äh, vähendada õnnetuste määra tunduvalt. saime ka auhinna Civitas projekti tseremoonia käigus. edasi toetame jätkusuutlikkust seeläbi, et oleme suurendanud äh, jalakäijatsoone, selliseid, äh, kus äh, ei tohi sõita ei nelja ega kaherattalised sõidukud, sõidukid ja me oleme liiklustihedust vähendanud äh, sellega seitsmekümne protsendi võrra. me oleme loonud ala, mida saavad kasutada täielikult ainult jalakäijad. ja siin on näha, kuidas äh, me kaitseme neid äh, piirkondi mootorsõidukite eest ja kuidas äh, tänavad on siis kodanikele kasutada antud. oleme osalenud Euroopa Liidu liikuvusnädalal ka sel aastal ja meil viidi läbi erinevaid süm-, sündmusi, kes, mis keskendusid äh, kodanike kaasamisele. eelmisel aastal kaks tuhat üksteist otsustas äh, linnavalitsus juba juunikuus, et äh, linna kolm põhitelge, kolm põhitänavat muudetakse jalakäijate tsooniks autod ei tohi seal enam üldse sõita, ainult inimesed ja jalgratturid ehk siis jalakäijad ja jalgratturid võivad seal liigelda. käesoleva aasta veebruaris saime me kätte ka tunnustuse linnana, mis organiseeris Euroopa liikuvuse nädalat kõige paremini ja see on meile väga heaks stiimuliks eksperimendi korraldamisel. mais kaks tuhat kaksteist me kordasime ettevõtmist ja kogu äh, nädala oli linnakeskus ainult jalakäijate ja jalgratturite käsutuses. aga loomulikult äh, me ei ole veel oma plaanidega lõpule jõudnud, meil on palju teha, eriti just linnalähiliikluse valdkonnas ja me jätkame kindlasti koostööd uute ja vanade Euroopa partneritega. me arendame nüüd välja plaani uus linnakeskus, me laiendame jalakäijate ala ja kolmeteistkümnendal oktoobril toimub äh, üritus äh, jalakäijate äh, tsooni suurendamise toetuseks. meil on hea meel selle üle, et jätkusuutlikule liikuvusele pööratakse palju tähelepanu, eriti just äh, transpordiliikide osas ja sellega me parandame ju oma kodanike elu. suur tänu! aitäh! see aitäh teile, härra Karliini. järgmisena saab sõna Genti linna esindaja, äh, transpordi- ja mobiilsusettevõtte juht Peeter Van Sevenant. ma loodan, et ma ütlesin teie nime õigesti, ütleb esimees um,. Good afternoon, ladies and gentlemen. Äh, tere päevast, daamid ja härrad, nagu minu kolleeg Bolognast, nii ka mina keskendun meie oma kogemustele Euroopa Civitas programmiga. Gentis me, Genti linn osales siis ka ühes sellises äh, programmis, selle nimi oli Elon, Bologna osales Mimosa programmis Äh, ja siis üks Gent äh, äh, koos Ljubljana ja Zagrebiga olid siis need linnad, mis selles programmis osalesid ja täpselt samuti osales ka Porto ja Brno. Civitas Elan projekt kestis neli aastat ning see jõuab lõpule siis just nimelt selle aasta oktoobris. Gentis Äh, oli Civitas Laani projektil seitse partnerit, kõigepealt loomulikult Genti linn ise, linnavalitsus, siis Delinn, äh, kes on äh, ühistranspordiettevõte, siis Flaami maanteede agentuur, Max Mobil ja Student e-mobinet, mis on siis kaks vabaühendust, kes pakuvad jalgrattateenuseid ja samuti Kambio, kes siis korraldab autode ühiskasutust ja ka Genti ülikool osales selles projektis. meie eelarve oli seitse koma viis miljonit eurot ning saime ka kuskil neli koma neli miljonit eurot toetusi Euroopa Komisjonilt. kui nüüd vaadata, milleks me seda eelarvet kasutasime, siis pisut üle viiekümne protsendi kasutasime siis rakendamiseks, oli siis personalile tehtud kulutused ja investeeringud. väga palju tähelepanu pöörasime ka äh, teadusuuringutele ja hindamisele, sellest räägin hiljem, siis kommunikatsioonile, koolitusele ja seminaridele üheksateist protsenti ja äh, üldise korralduse peale siis ülejääk Genti linnas me oleme rakendanud kahtekümmet nelja meedet eri, kaheksas erinevas kategoorias, nagu näiteks keskkonnasõbralik transport, meetmed, mis on suunatud äh, kaitsetumatele liiklejatele, transpordikorralduse meetmed ja nõnda edasi. kõik need äh, meetmed olid siis seotud kohaliku mobiilsuskavaga ning me keskendusime põhimõtteliselt just ideede ellurakendamisele ja ei rõhutanud eriti palju taristuid me lihtsalt püüdsime siis äh, ellu rakendada neid ideesid, mis meil oli, aga mida meil varem ei olnud veel õnnestunud ellu rakendada, aga tänu Civitase programmile meil siis äh, õnnestus need meetmed linnas ellu rakendada kümne minuti jooksul loomulikult ei ole võimalik kõnelda kõigist nendest meetmetest, mida me ellu rakendasime, seega mainin ainult mõningaid. kõigepealt äh, ühistransport, äh, keskkonnasõbralikud trammid, et linn, meie äh, ühistranspordiettevõte on Civitase programmi raames siis võtnud kasutusele siis kon-, sellised äh, trammid, mille puhul mõõdetakse väga täpselt, kui palju energiat see tramm sõitmiseks kulutab ja äh, avastati, et on võimalik säästa kakskümmend protsenti energiat, kui äh, trammi natukene muuta, näiteks seda, kuidas trammi uksed avanevad, neid eriti talvel. Äh, selle protsessi käigus ka tohutult palju, läheb tohutult palju soojust kaduma Äh, nüüd muudeti mehhanismi, lülitati välja ventilatsioon, kui uksed on äh, avatud, äh, vähendati natuke ka temperatuuri ja tulemus on see et, et kahekümne protsendi võrra tarbitakse energiat vähem ja CO2 heitmeid on ka vähem ja ainuüksi Genti trammide jaoks tähendab see seda, et me hoiame aastas kokku kakssada tuhat eurot ja loomulikult äh, me tahame samu meetmeid kasutusele võtta ka äh, teiste äh, Flandre linnade trammides ning järgmise pakkumismenetluse käigus siis võtame seda kõike arvesse. nüüd teine ühistranspordiga seotud meet-, meede on suunatud teismelistele, nagu te teate, teismelised ei ole just eriti vaiksed reisijad ning me töötasime välja siis sellise spetsiaalse bussi, Ehm, mille abil me siis eh, tõstame noorte teadlikkust selle osa, eh, milline, millist lärmi nad bussis tekitavad, mis juhtub, kui nad bussis suitsetavad näiteks. Eh, ja, ja me näitame ka neile, kui raske on igasugu grafitid bussist kõrvaldada ja noored võivad oma silmaga seda näha ja tulemus oli see, et äh, sellised intsidendid linnas vähenesid viiekümne protsendi võrra ja seda meedet on ka siis püütud rakendada ka teistes äh, Belgia provintsides ja, ja äh, üle Euroopa on see meede pälvinud üsna suurt tähelepanu. veel üks tulemus on seotud siis ähm, avalikkuse osaluse suurendamisega siis raudteejaamade uuendamise projektis. tänu Civitasele oleme me saanud Äh, siis kodanikke rohkem kaasata. Äh, meil on äh, korra-, me korraldasime väga palju infoüritusi inimestele ja Civitas võimaldas meil siis teha selles vallas palju rohkem, kui me tavaliselt teeme nüüd, mis veel puudutab liikumise korraldamist, äh, siis meil on äh, tõesti väga palju meetmeid ja me võtsime sihikule jällegi keskkoolid. nagu ma ütlesin, teismelised ei ole just, äh, teismelisi ei ole väga kerge veenda jätkusuutlikult liiklema, aga me oleme nendega tõesti väga palju tööd teinud. me korrald-, tasime neile siis selliseid üritusi, kus nad ise võisid mõtteid välja pakkuda Äh, käisime ühes koolis, kus koolitatakse kokkasid ja hotellipersonali ja selle kooli õpilased äh, tegid väga põneva filmi äh, sellest, kuidas vanemad inimesed ja noored inimesed omavahel bussis suhtlevad. nii et, et me tõesti püüame võimalikult palju noortega tööd teha, aga Äh, siis võtsime veel kasutusele sellised jala, jalgrattahoidlad, meie linnades on, meie linna, meie linnas on palju jala, jalgrattaid, aga olukord võib veelgi paraneda äh, inimestel ei ole praegu võimalik äh, korralikult jalgratast parkida. ja me oleme siis ellu viinud sellise eksperimendi, me korraldame, püstitasime neid jalgrattade parkimise paiku ja äh, selle eksperimendi käigus me saime üsna palju kogemusi ja nüüd meil on siis plaanis kogu linna rajada kakskümmend üks äh, sellist jalgrattate, jalgrataste hoiukohta ja väga palju on neid inimesi, kes on huvitatud sellest, et nad saaksid oma jalgratast siis sellistes hoidlates parkida. ja tegemist on jällegi meetmega, mida me ei oleks saanud ilma Civitase proje-, programmita ellu viia Eh, siis eh, veel eh, info edastamine jalgrataste kohta. loomulikult meil on olemas see info ka mujal, aga me võtsime kasutusele ka konkreetse veebilehekülje ja sellel veebileheküljel on ka reisi planeerija Äh, väga paljud inimesed, kui nad hakkavad jalgrattaga sõitma, kasutavad sama teed, mida nad oleksid kasutanud siis, kui sõidavad autoga, aga nad ei tea, et on olemas ka spetsiaalseid teid jalgrataste jaoks. ja äh, see, äh, see reisiplaneerija näiteks näitab ka, kuidas on võimalik leida teid, kus ei ole munakivisillutist ja kuidas vältida trammiteid ja nõnda edasi. ja seda veebilehekülge tõesti kasutatakse väga palju Äh, siis samuti autoühis kasutamine on meie linnas äh, levinud ja jällegi tänu Civitase programmile äh, me oleme võtnud kasutusele ka üsna palju elektriautosid. samuti oleme üritanud sihikule võtta siis uusi elanikkonnagruppe, ettevõtteid ja samuti linna administratsiooni ning äh, nõudlus siis selliste ühiskasutuses olevate autode äh, järele on kasvanud ja äh, seeläbi oleme, on meil õnnestunud linnas autode arvu vähendada ja nagu ma ütlesin, siis auto ühiskasutus on kasvanud kuskil kahekümne protsendi võrra. lõpetuseks meil on, me oleme saanud üsna palju uusi kogemusi tänu Civitasele. kõigepealt oleme välja töötanud uue hindamismetodoloogia. loomulikult me üritame hinnata oma projekte, aga nüüd tänu Civitase programmile oleme me leidnud siis uued viisid, kuidas neid projekte hinnata, viisid, mida me kunagi varem pole kasutanud, tulude ja kulude äh, analüüs, äh, kõik nagu enne stsenaariumit ja nõnda edasi, nii et, et me oleme äh, välja töötanud tõesti üsna palju uusi hindamisstsenaariumeid me kasutame neid kogemusi, mis me oleme saanud, me kasutame siis oma linnatranspordi edasises arengus Äh, tänu Civitasele oleme saavutanud ka väga palju pikaajalisi tulemusi, kõigepealt need kakskümmend neli meedet. Äh, tänu Civitasele äh, saime teha palju rohkem, kui tahtsime ja palju kiiremini ja palju ulatuslikumalt, kui ilma Civitaseta oleksime saanud tänu Civitasele on meil ka kolm uut töötajat. meil olid äh, siiamaani ajutised töötajad, aga nüüd need inimesed jäävad siis meie juurde alaliste töötajatena. niisiis me saame kasutada nende kogemusi. meil on olemas ka Civitase tõttu nüüd uus äh, üksus, mis tegeleb just teadus- ja arendustegevusega, innovatsiooni ja hindamisega ja see, kas tõi meie linna palju positiivset suhtumist ja eriti just linnavalitsusse ning ma tahaksin öelda, et see, kas oli su suurepärane võimalus õppida, areneda ja äh, mõningate, paljude jaoks oli see kogemus kogu eluks. suur aitäh ja olen meelsasti valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh järgmisena saab sõna Vilniuse aselinnapea. Äh, nimede hääldus ei lähe minu jaoks kergemaks, ütleb esimees härra Roomas Adomavitšus. jah, niisiis, äh, härra Adomavitšus, teil on sõna. Labadiena, ponios ir ponai. Norėčiau šiek tiek pristatyti. suur tänu, esimees. tere päevast, daamid ja härrad ma tahaksin äh, rääkida lühidalt liiklusest oma kodulinnas äh, Vilniuses. aga juba etteruttavalt äh, ma ütlen, et äh, võrreldes eelmiste linnadega, mis rääkisid rahvusvahelistest projektidest ja konverentsidel osalemisest, siis meil nii hästi ei ole läinud. meil on üle poole miljoni elanikku. Vilniuse linnastus kokku on üle seitsmesaja tuhande elaniku. tegemist on keskmise suurusega linnaga, inimesed elavad äh, oma töökohast äh, suhteliselt kaugel ja seetõttu kasutatakse palju linna lähitransporti ja siin on äh, näha Vilniuse linna asukoht ja ümbruskond kolmesaja kilomeetri raadiuses elab äh, umbes viisteist miljonit äh, inimest. nii et Vilniuse liiklust mõjutavad ka lisaks leedulastele teised äh, riigid ja nendest pärist kodanikud ja ka Leedu suuruselt teine linn Kaunas asub meile suhteliselt äh, lähedal. siin on näha, et äh, Vilnius asub ähm, paljude kiirteede ja raudteede ja suurte liikluskoridoride ääres. siin on näha liikluse mahud Vilniuse ja Kaunase vahel. Need on siis ühe päeva kohta mitukümmend tuhat sõiduautot aastas paljud inimesed karu-, kasutavad isiklikke sõidukeid. siin on näha näiteid ühistranspordist, oleme läbi viinud äh, uurimisi, mis äh, on kestnud kohati üle kahe aasta ja Euroopa Liit äh, on äh, eraldanud äh, oma toetusi ka taksodele, trollibussidele, äh, marsruuttaksodele ja nii edasi. ja eraautode kasutamine on samuti väga levinud. nüüd siin selle slaidi peal ei ole pilt väga selge, aga see näitab, et äh, olemasolev süsteem ei ole tõhus ja me plaanime seda muuta. edasi. siin on äh, näha muutused äh, Vilniuse liikluse voogudes alates aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend, mootorsõidukite määr on tõusnud äh, üle saja protsendi ja meil on äh, selle tulemusel tekkinud äh, palju liiklusummikuid, siin on näha, et meil on umbes kuussada autot tuhande elaniku kohta ja autode arv on kahekordistunud võrreldes tuhat üheksasada kaheksakümmend aasta seisuga ja Vilniuse elanikud ütlevad meile, et vahemaa, mis neil tuleb läbida kodu ja ühistranspordipeatuste vahel, on väga pikk, ühistransport sõidab aeglaselt ja ühistranspordivahendid on halva kvaliteediga. ma hüppan siin mõnest slaidist üle ja näitan teile slaidi, mis äh, kajastab muutusi reisijate äh, liikumismarsruutidel. siin on äh, näha avalik, ühistranspordi kasutamist, ma ei hakka seda slaidi siin kommenteerima aga siin on äh, näha meie teedel äh, sõitvad ühissõidukid, meil on osad äh, trollibussid üle kolmekümne aasta vanad. ja selge on see, et ühistranspordisektori olukord on halvenenud, sellepärast et rahastamine ei ole jätkusuutlik põhiliselt saame me oma sissetulekud äh, piletimüügist, nelikümmend viis protsenti sissetulekutest tuleb sealt piletimüügist siis ja ülejäänud osa me saame kohalikult omavalitsuselt. on palju inimesi, kellel on erinevad äh, soodustused, kes äh, saavad soodsama hinnaga pileteid osta. ja uurimuse järeldused on järgmised. selleks, et äh, muuta olemasolevaid trende, tuleb äh, põhjalikult muuta oma transpordisüsteemi. me peame sisse viima uue transpordi äh, lähenemise, nii et oleks võimalik transportida rohkem reisijaid. ja varsti räägin võimalustest, mis meil on selles valdkonnas. väga tähtis on ümber korraldada liiklus Vilniuse kesklinnas. meil on vaja uusi parkimiskohti, meil on vaja optimeerida kogu ühistranspordi võrgustikku meie töö põhineb äh, Valge Raamatu soovitustel ja me võtame vastu meetmed, mis suurendavad liikuvust ja vähendavad äh, saastet. ja mida soovitasid meile uurimuse autorid? uurimus viidi läbi Leedu ja Ühendkuningriigi teadlaste poolt aastal kaks tuhat kümme oli meil äh, suur konverents, kuhu tuli äh, eksperte äh, paljudest suurematest ja väiksematest linnadest. me üritasime analüüsida transpordiliike, mis sobiksid just Vilniusesse, arvestades Vilniuse taristu ja ajalooga kaalusime järgnevaid võimalusi. trammid, ähm, metrood ja teised äh, transpordiliigid. meie linnavalitsus äh, jõudis järeldusele, et meile sobivad äh, moodsad trammid, ratastel sõitvad moodsad trammid ja BRT bussid. eksisteerib ettevõte, mis toodab äh, busse, äh, mis meile hästi sobivad, see on Filease ettevõte, mis on pärit ähm, Hollandist ja siin on äh, siis näha need erinevad transpordiliigid, mida te kindlasti Eesti tunnete ja Vilniuses on oluline eelistada või tõsta esiplaanile kesklinna. sellepärast, et äh, just seal on liiklustihedus kõige suurem. teised äh, transpordi või liiklusmarsruudid äh, ümber kesklinna on sekundaarsed ja graafik näitas ka seda just näitas seda, milline meie transpordisüsteem peaks olema, siin on näha need äh, soovitused, ettepanekud, äh, mis kiideti heaks linnavalitsuse poolt, me räägime siin äh, uutest transpordivahenditest, me tahame sisse viia ka jalgrattateed ja pargisõida süsteemi ja siin on nüüd äh, näha teed, äh, mida me hakkame vastavalt kujundama oma projekti esimeses faasis ja slaid äh, paremal pool näitab reisijate liikluse analüüsi. kaks uut marsruuti võiksid katta umbes viiskümmend protsenti reisijate liiklusest loomulikult äh, me ei saa kogu uue süsteemi rakendamist äh, rahastada ise. me üritame võtta kõigepealt äh, tarvitusele esialgseid meetmeid, me kombineerime trollibussid ja trammid, me oleme sisse viinud uusi liine, meil on uus elektrooniline pilet mis võeti kasutusele augustikuus ja see elektrooniline pilet kehtib äh, kõikides äh, transpordivahendites ja see kindlasti parandab reisijate liikuvust Vilniuses. me samuti oleme viinud sisse reisijate informeerimissüsteemi. oleme väga mures äh, seoses olukorraga vanalinnas ja Vilniuse kesklinnas umbes kuuskümmend tuhat autot äh, sõidab läbi vanalinna, läbi UNESCO maailmapärandi koha päevas ja meil on äh, plaanis vähendada liiklust Vilniuse vanalinnas. me samuti parendame oma transporditaristut, siin on näha uued äh, taristuosad, mis on ehitatud välja, praegu keskendume läänepoolsele ümbersõidule, mis peaks vähendama ka kesklinna liiklust. me oleme sisse viinud uue moodsa valgusfoori äh, tsükli, nii et autod läbiksid kesklinna kiiremini. ja mõned lõppjäreldused Vilnius ühena Euroopa Liidu pealinnadest vajab moodsat ja puhast äh, transpordisüsteemi, mis vastaks elanike ootustele ja Vilniuse omavalitsus on võtnud äh, sellise süsteemi loomise omale prioriteediks, me üritame vähendada sõiduautode äh, juurdetulekut, ehitame rohkem jalgrattateid ja kavatseme järgmise aasta kevadel sisse viia jalgrataste laenutussüsteemi. samuti üritame tulevikus sisse viia elektriliste jalgrataste laenutamise süsteemi. parandame vastavalt äh, olemasolevat äh, autode poolt kasutatavat taristut. arvestades aga keerulist finantsolukorda, ei saa Vilnius äh, kõike ellu viia oma finantsvahenditest ja mul on väga hea meel selle üle, et äh, Euroopa Liit äh, alates aastast kaks tuhat neliteist hakkab prioriteetselt rahastama ühistransporti, erinevaid projekte ja et toetatakse sõida ja pargi äh, süsteemi sisseviimist, on kokku arvutatud, et Vilniusel on vaja kolmsada miljonit eurot, et äh, rakendada kõik äh, plaanitavad projektid. ma tänan äh, ka võimaluse eest kuulata teiste linnade kogemusi, nii et me ei alusta päris nullist, vaid saame õppida teiste kogemustest, mida on juba kogutud. suur tänu! Well, thank you, gentlemen, for your suur tänu, härrased, teie panuste eest. nüüd avaksin kõnelejate nimekirja, härra, härra Alcatraui soovib sõna. ja alustamegi temast kohe. suur tänu, härra esimees. ja tõepoolest, kõigepealt tahaksin ma loomulikult tänada meie kolme külalist selle eest, et nad tulid meie ette rääkima ning andsid Äh, olulist informatsiooni oma linnade kohta. ma arvan, et need kolm näidet äh, annavad meile tegelikult mõtteainest selle kohta, kuidas äh, linnu muuta dünaamilisemaks Euroopas. palju on tehtud ära liikuvuse jaoks ja tundub, et uuendused on teel. loomulikult on vaja väga häid erinevaid lahendusi kokku segada selleks, et linnaliikluse kompleksseid probleeme lahendada niisiis ei ole võimalik alati kõike äh, lõpuni ära lahendada, aga ilmselt asju paremini korraldada on küll võimalik. meie jaoks on oluline teada, mida meie Euroopa tasandil teie jaoks saame ära teha. seda arutelu oleme pidanud siin juba mitmeid äh, aastaid, oleme koostanud raporteid, järgmisel aastal tuleb komisjon välja paremate, konkreetsemate ettepanekutega. ja üks välja käidud mõtetest on see, et Euroopa toetus peaks olema sõltuv jätkusuutliku transpordiplaanist. nimelt äh, siis see, et rahaline toetus, näiteks Civitas siin on hea näide, on küll hea, me tahame äh, heade mõtete vahetusplatvormi äh, ja selles osas on palju vaja ära veel teha, aga minu küsimus ilmselt igale kõnelejale eraldi on see, et mida teie konkreetselt ootate Euroopa tasandilt? ja kaks konkreetsemat küsimust veel. me teame, et liikuvuse vajadused suurenevad, see tähendab, et rohkem inimesi liigub, rohkem on vaja erinevaid transpordivahendeid ja seetõttu on väga hea ja vajalik pakkuda ka motivatsiooni mm, transpordi äh, kulu osas äh, transpordikulu võib ka mõjutada inimeste käitumismustreid. kas see on valdkond, millele meie peaksime tähelepanu pöörama ja kuidas te näete linnalises äh, kontekstis, äh, kas me peaksime ummikutasusid rakendama näiteks äh, või mõtleksime jätkusuutlikumatele transpordiviisidele ja muutma traditsioonilised transpordiviisid näiteks kallimaks. Mm, ja lõpuks me ei ole väga palju kuulnud logistika küsimuste kohta, sellepärast et tegelikult äh, kaubavahetus äh, peab ju ka kuidagi linnadesse sisse pääsema ja seda jätkusuutlikul äh, transpordil. aga linnakeskused on transpordile aina vähem avatud, nii et kuidas sellega siis toime tulla? suur tänu! härra Koh, palun uh,! suur tänu, suur tänu eelkõnelejatele kogu selle informatsiooni ja näidete eest, aga ma ei saanud päris täpselt aru, et kas teil on mingisuguseid soove või ettepanekuid meile, mida me peaksime tegema, kas te saate oma probleemidega ise toime kui teil piisavalt vahendeid on, sest raha küsimus, me sa-, sellest me saime aru. loomulikult Euroopa liikuvuse nädal on väga tore, ma tervitan seda ja hea on see, et see ei tähenda meie jaoks ainult mitte rattaselga istumist, vaid ka näiteks jalakäimist liikuvus on kindlasti põhiõigus kõigi jaoks minu arust ja eriti just liikumispiir, piirangutega inimestele, erivajadustega inimestele ning vanematele inimestele. kuidas linnades muuta olukord selliseks, et ka need inimesed saaksid paremini liikuda? loomulikult äh, transport peab olema nutikam, arukam, äh, vähem müra tootma, olema puhtam ja paremini äh, kasutavam. aga minu jaoks jääb vajaka sellest, et ilmselt saate täiendada kõik äh, et kõik peavad äh, oma õigusi teadma, aga ka kohustusi ja sellepärast ma ütlen, et äh, ka jalakäijatel ja ratturitel on omad õigused, aga samas kohustused, millest nad peavad kinni pidama. meie õigusandja poole pealt äh, oleme teinud palju selleks, et linnaliikluse jaoks muuta meie sõidukid sobivamaks, eriti saab seda teha nii taristu parendamise kui ka parimate praktikate jagamise kaudu ning äh, loomulikult inimeste mobiilsuskäitumine peaks ka muutuma, sest kui me räägime kliimaküsimustest ja linnadest, siis me ei räägi mitte peentolmust ja äh, lärmist ainult, vaid ka sellest, kuidas liiklejad üksteisesse suhtuvad. nii et äh, mida me siis arvame sõiduautode, ähm, veoautode ja jalakäijate ratturite suhetest omavahel? praegu äh, tundub, et on tekkinud äh, eufaaria selle, eufooria selles osas, et äh, peentolmu vähendamiseks on vaja teatud liiklustsoonid ja liikluskeelutsoonid sisse seada linnadest. mis teie sellest arvate? ja nüüd üks konkreetsem küsimus minu poolt. härra Karliini ütles, et on toetusprogrammid selles osas, et et masinaparke uuendada, eh, mis siis saab eh, nendest eh, vanadest masinatest, kas need antakse lihtsalt järgmise naaberlinna edasi ja edasi mm, pargi ja sõida süsteemid, kui need ainult toetusprogrammile toetuvad, siis need programmid saavad ju ükskord otsa, mis siis saab, kust vahendeid saada? suur tänu, proua Savisaar, palun! aitäh, härra esimees mm, ja ka mina alustan sellest, et tänan kõiki ettekandjaid huvitavate presentatsioonide eest. aga enne, kui ma konkreetseid küsimusi esitan, paar-kolm näidet minu oma kodulinnast Tallinnast, neljasaja tuhandelise elanikuga linnast. ju ka meie probleem on täpselt sama, mis igas linnas, et tipptundidel on sisse ja välja minevad teed on umbe sõidetud, kesklinn on autosid täis ja Tallinna linnavalitsus on püüdnud võtta erinevaid meetmeid kasutusele mitu aastat tagasi meil võeti eh, kasutusele seesama pargi ja sõida pro-, programm, linna igasse nurka või linna suunduvatesse nurkadesse tehti tasuta parklad, aga tu-, aga tänaseks on, kolm aastat on möödas, aga tänaseks on selge, et see pole toiminud, tegelikult pargivad seal ümberkaudsete ettevõtjate lihtsalt töötajad oma autosid ja autod sõidavad ikka kesklinna nii et eh, siit kolleegile Vilniusest äkki küsimus, et uurige Tallinnast, mis tema valesti tegi, et see meil see ei toiminud. teine projekt, mis eh, käivitus pool aastat tagasi, oli see, et linn joonis ka kitsastele tänavatele igale poole ühissõidukite rajad maha. praeguseks on juba näha see, et õnnelikud on taksojuhid ainult autojuhid on veel vihasemad, sest tegelikult inimene, kes on harjunud autoga sõitma, tegelikult väga, väga raskelt läheb ühistranspordi peale. ja kolmas, kolmas näide, mis järgmisest aastast Tallinn sisse tahab viia, on täielikult tasuta ühistransport neljasaja tuhandelises linnas. noh, vaatame, mis sellest tuleb, minul sellesse väga usku ei ole aga nüüd minu küsimus, kolleeg Alcadroi juba püstitas küsimused, mida meie saaksime teha, nii et ma tegelikult küsin siis natuke konkreetsemalt, et need projektid, kõik, mida te kirjeldasite ja presenteerisite meile, need on ühekordsed, nad on huvitavad, aga, aga kas te uurisite või vaatasite ka seda, et kuidas siis tegelikult, mis siis edasi saab, kas linnavalitsused õigemini kohalik omavalitsus kohalik omavalitsus on valmis neid ka ellu viima on neil selleks vahendeid et kuidas tegelikult see positiivne kogemus siis muutagi jätkusuutlikuks et võib-olla võib-olla annate siis tõesti meile mingeid no näidiseid või juhiseid kas me saaksime mingeid regulatsioone teha või või või või mismoodi peaks käituma sest niimoodi on huvitav kuulata küll presentatsioone aitäh Mrs. Lichtenberger proua Lichtenbergen, palun. suur tänu ja suur tänu nende põhjalike kirjelduste eest. minu jaoks on mõned küsimused siin lahtised, näiteks äh, Bolognas. Te rääkisite tsoonidest, kus saab sõita kolmkümmend kilomeetrit äh, tunnis. mitu protsenti linna tänavatest äh, on sellise kiirusepiiranguga? ka paljudes Põhja-Itaalia linnades on niikuinii ju keskmine sõidukiirus alla kolmekümne kilomeetri tunnis, enamasti kakskümmend kilomeetrit tunnis, sest istutakse ummikus. ja seoses Bolognaga veel see küsimus, et äh, on äh, väga palju probleeme õhukvaliteediga, nii nagu ka teistes Põhja-Itaalia linnades ja kas äh, nüüd äh, on näha, et äh, õhukvaliteet on oluliselt paranenud pärast selliseid ambitsioonikaid äh, transpordiprogramme, see on ju väga oluline, sellepärast et Itaalia on üks neid riike, kus ähm, linnad tõesti peavad radikaalselt viima sisse pühapäeva kui autovaba päeva. ja Vilniusele ka küsimus. Te mainisite jalgrattaid ainult lühidalt. nüüd mulle siin juba öeldi, et Vilniuses on suhteliselt jahe ilm, aga no Malmös on ka suhteliselt jahe ja sellegipoolest päris paljud inimesed sõidavad jalgrattaga. nii et äh, äh Malmö on suhteliselt äh, madal piirkond, äh, hea jalgratast sõita seal, olgugi et tuul on väga tugev ja nüüd, kui ma käisin Vilniuses, siis ma nägin väga vähe jalgrattureid, vähem kui Tirooli mägedes. ja mind paneb imestama, et seal siis neid jalgrattateid nii vähe kasutatakse. edasi, Genti esindaja tõi siin väga häid näiteid ja ma tean tõesti, et on palju linnu, mis on suutnud väga hästi liiklust maha rahustada ja seda keskkonnasõbralikumaks muuta ja kõikides nendes linnades on algselt olnud äh, tugev vastuolu plaanidele ja kuidas teil on õnnestunud Gentis nendest äh, vastupuiklejatest jagu saada ja millistest sektoritest olete selles osas eriti edukad olnud? edasi, te ei äh, rääkinud äh, linnaruumi planeerimisest. aga see on väga oluline, sellepärast et äh, kui tekivad äh, magalad ja suured äh, ostukeskused linna piiril, siis see omakorda tekitab suuri probleeme liiklusele, et kuidas te nende probleemidega toime tulete, aitäh! suur tänu, härra Siile, palun! <clears throat> suur tänu, ma tahaksin samuti tänada kõiki meie külalisi oma kogemuste jagamise eest. tahaksin tänada teid nende väljakutsete eest, millest te kõnelesite ja eh, ma, eh, minu kolleeg Tallinnast juba kõneles nende prob-, probleemidest ja ka me Riias oleme kaalunud seda võimalust, et ühistransport võiks olla tasuta. mida teie sellisest ettevõtmisest arvate? Äh, kuidas see mõjutaks ühistranspordi kvaliteeti, kui me tõesti kehtestaksime siis tasuta ühistranspordi. ja veel üks küsimus. Äh, mõni aeg tagasi suured linnad ja ka keskmise suurusega linnad Euroopas üritasid äh, Äh, võtta kasutusele süsteemi, mis on Londonis ja Stok-, Stockholmis. nimelt äh, need äh, inimesed, kes tahavad autoga tulla kesklinna, peavad selle eest maksma. kas te arvate, et see oleks näiteks võimalus ka Balti riikide jaoks, Riiale või Tallinnale, sellepärast et ma, nii palju kui mina tean, praegu sellist meedet nendes linnades ei ole. härra Rikki. aitäh. tahaksin tänada kolme kõnelejat. mina Äh, olen ka linnapea, kus tingimused on enam-vähem samasugused, nagu siin kirjeldati ja seetõttu olid need ettekanded minu jaoks väga huvitavad. ma tahaksin esitada ühe küsimuse meie kolmele äh, kõnelejale. Äh, kuidas lahendada neid probleeme, mis meil linnades on, ummikud, turva, liiklusohutus, saastuse pro-, probleemid jah, ma arvan, et üheks lahenduseks oleks see, kui me kehtestaksime meetmed, mis eh, eh, takistaks inimesi eraautodega linna tulemast. kuidas seda teha ja loomulikult peaks parandama ka eh, park, parklate rajamist ja parkimise korraldamist ühe, nii et, et võib-olla üks lahendus oleks see, et inimestele pakkuda alternatiive autole, aga sellest alati ei piisa. inimesed vaatamata sellele eelistavad autot, põhjused võivad olla selleks mitmesugused. ja üks küsimus, mis mul teile oleks, et kuidas me saaksime võib-olla eh, teha niimoodi, et in, panna inimesi loobuma auto eh, kasutamisest. Teie Äh, oma linnades, kas äh, te olete näiteks mõelnud sellele, et kui te ehitate äh, el elamuid, kas te arvestate, et on vaja rajada ka parkimisplatse või vastupidi, te ei tee neid, ei raja neid parkimisplatse, et inimesed ei muretseks autosid? härra De Backer. Eh, eh, suur tänu, härra esimees ja suur tänu meie kõnelejatele mul on kaks üsna konkreetset küsimust. paljud linnad täna räägivad sellest, et neil on äh, väga suur plaan, mis peaks kestma üle aastate, üle erinevate poliitiliste koalitsioonide ja see on kindlasti väga oluline linnaplaneerimise seisukohalt, keskkonnakaitse olukorrast lähtuvalt, kas sellised plaanid on teot-, teostatavad ja nii edasi. ma õppisin Gentis, olen elanud ka Antwerpenis, väga head näited mõlema linna puhul, kuidas asju äh, paremini teha ja mõnede aspektide puhul ka, mida mida ei ole väga hästi tehtud. Äh, Gentil läheb näiteks päris hästi praegu, Antwerpenil mitte nii hästi. Äh, samuti mitmelaadilisest transpordist räägitakse selles kontekstis alati äh, ja seda tahaksin küsida teie kolme käest konkreetselt. tooge mõned näited linnadest, mis kasutavad mitmelaadilist transporti linnaliikluses paremal moel. veidi üllatav aga sellegipoolest oluline oleks ilmselt rääkida ka riigihanketest, sellepärast et riigihanke reeglid on erinevates riikides väga erinevad. kui me räägime suurest taristust, siis siin tekib isegi korraliku planeerimise juures väga sageli viivitusi. Äh, ma Genti olukorda juba tean, aga võib-olla teised kaks külalist saaksid meile öelda, millised reeglid kehtivad teie koduriikides riigihankele, milline on projektide ettevalmistuse aeg, milline on äh, hankepakkumiste valimisprotseduur ning erinevad riigihanke faasid üldisemalt. huvitav oleks kuulda ka äh, statistikat selle kohta, kui palju need asjad aega võtavad suur tänu, minul endal on kolm küsimust, ütleb esimees. esiteks, milline koostöö on juba teie linnades äh, sisemiselt linnavalitsuse erinevate osade vahel. näiteks äh, mina tavapäraselt äh, virisen, et äh, haridusosakond äh, otsustab kuskile ehitada uue kooli, aga nad ei läägi läbi äh, transpordiosakonnaga, mis siis juhtub täpselt liikluses, kui kool avatakse. koolide puhul on see Ühendkuningriigis eriline probleem, ma ei tea, kas see teie koduriikides samamoodi on. aga ma püüan aru saada, kuidas kohalikus omavalitsustes osakondade sisene koostöö toimub Äh, teine küsimus puudutab äh, töö, koostööd korrakaitseorganitega, mina tooksin omaenda kodulinnast näite ja see on tegelikult äh, jätkumärkus Dominic Riike küsimusele. minu kodulinnas Warringtonis on uus Äh, uued elamu äh, rajamisprojektid ning äh, otsustati, et nii ja nii palju parkimisplatse on vaja nende majade juurde. siis rajati bussisõidurada, rajati ka jalgrattateed ja kuna jalgrattateed ja bussirajad lähevad just majade eest, siis on nüüd äh, Äh, põhimõtteliselt äh, kaks sõidurada, mis tegelikult on parkimisplatsiks muutunud, nii jalgratturite rada kui bussirada, ja korrakaitseorganid ei tee midagi selle olukorra lahendamiseks. nii et kuidas te korrakaitsjatega koos töötate, et selgitamaks, kui jalgrattateed ja bussirajad paika pannakse, et neid ka, neist ka kinni peetakse? see on väga tüüpiline autojuhile, sellepärast et autojuht on üks naljakas tegelane. inimesena, enne kui nad istuvad oma autosse, nad on inimesena väga arusaajad, väga toredad inimesed, aga midagi tundub, et juhtub eh, inimesega, käib mingi krõps, kui ta istub autorooli taha, paneb autoukse kinni, täpselt ei tea, mis seal toimub aga tundub, et äh, toimub selline suur transformatsioon ja inimene muundub hoopis millekski muuks. Äh, ja minu kolmas küsimus teile. kas äh, teie kodulinnades on autojuhte, kes vinguvad absoluutselt kõige üle, mida te püüate teha. kas teil on ka selliseid autojuhte või on see lihtsalt Ühendkuningriigile iseloomulik asi, et ükskõik, mida proovida teha, hakkavad virisema kõigepealt autojuhid, öeldes, et kogu ümberkorraldus on nende jaoks täiesti kohutav nii et alustaksime kõigepealt härra Karliniga ja läheme siis esinejate järjekorras Vant Sevant ja lõpuks äh, Vilniuse esindaja härra Karliini, teie eh, nime ma suudan hääldada, nii et alustage, palun. tere eh,, rapido per quanto le questioni emerse nel con-. ja tänan teid lühidalt. oli mitmesuguseid küsimusi küsimused on? Äh, küsimused olid tõesti väga keerulised äh, ja, ja puudutasid neid probleeme, millega me peame iga päev kokku puutuma üks väga sagedane teema on äh, linna juhtimine üldiselt ja mitte ainult see, kuidas liikuvuse probleeme lahendada. transport äh, jah, on üks, üks komponent, aga võib-olla peaks rääkima rohkem sellest, kuidas äh, ta on teiste probleemidega seotud. me oleme praegu majanduskriisi tingimustes ning Eh, seetõttu eh, on võib-olla ka autokasutus natukene vähenenud, aga samas eh, inimesed jällegi kolivad lähemale tööstuspiirkondadele, oma kontoritele ning Äh, see jällegi äh, mõjutab ka liikluses toimuvaid arenguid. kui me sooviksime, et meil oleks jätkusuutlik äh, liiklus, kui me tahame sellist jätkusuutlikku liiklust toetada, siis me peame arvestama linnaplaneerimise küsimustega, me peame hoolitsema selle eest, et me ela, ehitame elamuid sinna, kus neid on vaja et ähm, me arvestame nende ehitamisega, see äh, ka, kus asuvad koolid, kus asuvad äh, supermarketid, kaubanduskeskused, niimoodi, et me saaksime võimalikult vähendada mõju liiklusvoogudele. vähemalt Itaalias me üritame niimoodi teha ähm,. nüüd selleks, et äh, transpordiliike mitmekesistada me peaksime nii palju kui võimalik äh, panna inimesi kasutama selliseid transpordiliike, mille ökoloogiline jalajälg on väiksem, näiteks äh, jalgrattaid või ühistransporti ja loomulikult äh, peaks soodustama ka jalaliikumist. veel üks valdkond, kus me saaksime mingeid meetmeid kasutusele võtta, on sõidukite Äh, on siis vähendada nende sõidukite mõju, mida inimesed kasutavad. me peaksime üritama äh, sõidukiparki paremaks muuta. Äh, nii palju siis meie prioriteetidest sõidukite pargi parandamine loomulikult probleemi ei lahenda. parem Äh, loomulikult on, äh, kui, äh, loomulikult on parem, kui meie tänavatel liiklevad sellised autod, mille mõju keskkonnale on väiksem. ja ma arvan, et me peaksime tegema siiski kõik, mis meie võima-, võimuses, et seda sõidukite ökoloogilist jalajälge vähendada. kuidas mõõta neid meetmeid, mis on suunatud just nimelt sõiduautode kasutuse vähendamisele ja teiste transpordiliikide edendamisele. siin on jällegi see pitsa ja prääniku olukord. me kõik saame sellest väga hästi aru, kõik Euroopa riigid saavad sellest väga hästi aru, me peame eh, leidma õige meetmete kombinatsiooni, mis võimaldab meil saavutada tasakaalu eh, ühelt poolt siis vähendada sõiduautode kasutamist Äh, näiteks võis ju kehtestada parkimistasud ja nõnda edasi, see oleks üks viis. Äh, samuti tuleks rohkem edendada autode ühiskasutamist, äh, ühiskondliku transpordi kasutamist. aga antud hetkel on probleem ja sellele probleemile me peaksime tulevikus keskenduma. probleem on selles, et kuidas me need kaks asja omavahel ühendame Äh, kui me kasutame neid vahendeid, mis äh, teistes valdkondades rakendatud meetmete tulemusena vabane, vabanevad, me võiksime neid vahendeid äh, kasutada siis jätkusuutliku liikuvuse edendamiseks. see on äärmiselt oluline selleks ja on väga oluline, et meie kodanikud näeksid kõigi nende sammude tulemusi. meil on vaja pöörata tähelepanu ka äh, nendele mudelitele, mida transpordiettevõtted kasutavad. Äh, need mudelid peaks ka paremini oludele kohandama. Äh, viimastel aastatel on läbi viidud üsna mitmeid eksperimente, ausalt öelda ei ole need olnud eriti lootust sisendavad mis puudutab selle kolmekümne kilomeetrise tunnikiirusega piirangute alade loomist, siis näiteks Bologna taolises linnas, just kesklinnas, äh, mis on umbes kolm ruutkilomeetrit, äh, kehtib igal pool kolmekümne kilomeetrine äh, kiiruse piirang me oleme mõelnud samasuguse kiirusepiirangu kehtestada ka elurajoonidest, kus liiklustihedus tegelikult on väiksem, kuigi mõningates elurajoonides on ka nüüd juba tekkinud probleeme liiklusummikutega. me üritame siis äh, äh, äh, saavutada sellise hea tasakaalu, et inimestel oleks võimalik siiski Eh, elada kohtades, kus eh, kodu lähedal on olemas eh, ka kõik teeni-, teenindusasutused, koolid, nõnda edasi meil on vaja strukturaalseid meetmeid, et meil ei tekiks siin probleeme ühistranspordiga. nagu ma ütlesin, ühistransporti on vaja edendada sest nagu ma juba enne ütlesin, on siin pitsa ja prääniku lugu, meil on vaja leida õige tasakaal. me peame öö, oma transporditeenuste osutajatest tegema tõelised ettevõtjad, kes hoolivad keskkonnast ning lõpetuseks mulle esitati ka küsimus, mis puudutas probleeme Äh, mis esinevad planeerimise ja tegeliku elu ehitamise vahel. Äh, Bolognas äh, on koostöö ja koordineerimine erinevate linnavalitsuse osakondade vahel üsna kerge, sellepärast et meil kehtib seadus, mis nõuab, et kohalikud omavalitsused rakendaksid integreeritud meetmeid, läheneksid asjadele integreeritult Äh, selleks, et meil ei tekiks äh, probleeme ja et ei hakataks tegema plaane niimoodi, et erinevate osakondadega ei kooskõlastata neid plaane. see loomulikult ei lahenda kõiki probleeme Äh, meil on äh, vaja arvestada sellega, et äh, teede suurus oleks õige, sellepärast et Bologna on selline linn, kus meil on keskaegsed tänavad. nii et, et Äh, jällegi me peame siin paika panema prioriteedid, vaatama, millised need on ja neist kinni pidama. me peame otsustama, millist transpordiliiki me mil-, millises piirkonnas eraldame, edendame ja siis äh, pöörama tähelepanu selle transpordiliigi arendamisele ja teised äh, tähelepanuta jätma, sest kõigiga korraga tegeleda ei saa ja ma vabandan, et nii pikalt kõnelesin. järgmine kõneleja on meil siis härra Van Sevenant. Ik denk uh, dat u het eigenlijk aangehaald hebt. Twee zaken zijn zeer belangrijk. De uitwisseling van ervaringen. Ma arvan, et mõned asjad on väga olulised, näiteks kogemuste vahetamine. Civitas on väga huvitav programm just nimelt selles mõttes. Äh, programm on huvitav iseenesest, aga väga huvitavad on ka selle programmi seminarid. see programm toob kokku väga palju erinevaid inimesi ma tahaksin öelda, et need toetused, mida meile antakse, võib-olla aet-, ait-, aitavad natukene olukorda parandada. ilma Civitase programmita me Gentis ei oleks üsna paljusid projekte saanud ellu rakendada jah, ähm, väga tore on, kui me ütleme, et äh, jah, näete, meil on selline huvitav projekt ja Euroopa Liit on valmis katma üsna suures osas selle projekti kulud äh, ja see, see on tõesti oluline Äh, nüüd, äh, mis puudutab äh, hinnastiimuleid, meie siin Gentis, kus meil on viiskümmend tuhat elanikku, oleme pööranud tähelepanu just nimelt parkimisele. kui vaadata näiteks seda, mis toimub Londonis või Stockholmis, siis need linnad, kust meie tuleme, oleme võib-olla natuke liiga väikesed, et me nende eeskuju saaksime järgida üks meede, mille me Civitase raames äh, rakendasime, me korraldasime sellise arutelude foorumi, äh, kus osalesid kõik sidusrühmad ähm, äh, ning me üritasime siis läbi selle foorumi vaadata, kuidas Äh, kuidas äh, korraldada siis transporti, kuidas äh, inimesed näiteks jõuaksid äärelinnast linna keskele? no mulle tundub, et väga paljudel linnadel on oma süsteeme, mis on suunatud just nimelt liikumispuuetega inimestele, et nemad saa-, maksaksid vähem. samuti Äh, nagu öeldakse, on äh, jalakäijatel ja jalgratturitel teatud eeliseid. mulle esitati ka küsimus äh, selle kohta, millised probleemid meil veel on või vastuseis, milleni me oleme sattunud Äh, viiskümmend aastat tagasi me oma linnas üritasime luua suurt jalakäijate piirkonda, me esita-, äh, seletasime inimestele väga põhjalikult, millised on eelised, äh, vastu olid näiteks kaupluse omanikud, kes leidsid, et selline asi ei toimi, aga parim, parim viis, kuidas vastuseisust jagu saada, on oma plaanidega edasi minna ja muide, kui me selle plaani lõpuks ellu viisime, jah, siis äh, Äh, oli vastuseis, aga viimase kümne aasta jooksul ei ole küll keegi äh, kritiseerinud seda suure jalakäijate ala äh, loomist. kaupluseomanikud on õnnelikud, turistid on õnnelikud, mitte keegi ei taha, et endine olukord taastuks. nii et, et äh, linnaplaneerimine on samuti oluline. Äh, kuidas me seda teeme, kui me oma mobiilsuskavasid äh, loome, siis teeme koostööd nende inimestega, kes tegelevad planeerimisega. nii et, et igasugune koostöö teiste ametkondadega on kahtlemata väga vajalik. siis veel tasuta ühistranspordist meil on see tasuta ühistransport teatud vanusegruppidele, kuue kuni kuueteistaastastele noortele. Äh, me tahaksime, et nad õpiksid ühistransporti tundma. Ähm, ja minu arvates on äh, äh, see väga hea lähenemine, aga tuleb hoolitseda selle eest, et Äh, meil on äh, äh, häid näiteid selle kohta, kuidas on seda tehtud, aga see tähendab ka seda, et transpordi suutlikkus peab, ühistranspordi suutlikkust peab suurendama. nüüd, milliseid ähm, selliseid heidutavaid meetmeid, autosid eemale peletavaid meetmeid saavad linnad rakendada? me ei ole näiteks oma kesklinnas esitanud mitte ühtegi täiendavat parklat me äh, niisiis äh, me oleme, meil on, meil on linna kes-, kesklinn, kus on meil ainult üks suur parkla, kuhu saab parkida kuskil kuussada autot ja ma arvan, et äh, kõiki selliseid meetmeid äh, tuleb ellu viia koos teatud parkimistasude süsteemiga. kui me maju ehitame siis äh, me tõesti hoolitseme selle eest, et äh, parkimisplatsid on ka olemas. kui me ehitame kontorihooneid või muid äriettevõtteid, äh, ärihooneid, siis me väga ettevaatlikult vaatame, milliseid parkimisvõimalusi me peaksime looma, millised parkimisvõimalused on põhjendatud ning äh, e, eriti just äh, kesklinnas me oleme siin üsna ettevaatlikud. nüüd ähm, äh, mitmeliigiline transport, kuidas seda saavutada, ma toon näit-, ma tõin, tõin näiteks siin selle pargi ja sõida süsteemi ja nüüd meil on tänu Civitasele ka veel pargi ja sõida jalgrattaga süsteem. üha rohkem inimesi tulevad ja linna äh, oma autoga, aga edasi linna servalt sõidavad jalgrattaga. me pakume siis parkimisplatsidel võimalust jalgrattaid äh, üürida ja me siin üritame veel mitmeid muidki meetmeid välja töötada ja äh, küsimus koostöö kohta, härra esimees. jah, meil on üsna hea koostöö e-, erinevate linnavalitsuste osakondade vahel kui me tahame ehitada kooli või näituste keskust, siis me peame seda äh, läbi aru, äh, arutama ka teiste osakondadega ja loomulikult äh, on väga hea, kui me algusest peale läbi mõtleme, kuidas asjad toimima hakkavad ja mitte ei hakka siis, ei ürita pärast midagi muuta korrakaitseorganid, see äh, väljend mulle meeldib, meie nimetame neid lihtsalt politseiks, aga me oleme jah, saav-, üritanud saavutada kokkulepet äh, politseiga. politsei tõepoolest äh, me, jah, me oleme nendega sõlminud teatud küsimustes kokkulepped, nemad viivad läbi kampaaniaid ja näiteks kui on äh, probleeme mõne jalgrattateega, kus inimesed pidevalt oma autosid äh, pargivad, äh, siis me paneme näiteks tõkkeid sinna teele, kui me taha, et mis takistavad inimestele autoga juurdepääsemist ja veel üks küsimus. kas meil on vingujaid ja virisejaid autoroolis? jah, ma arvan, et neid on igal pool. aga autojuhtidel on lapsed, lapselapsed nii et, et äh, võib-olla nemad ei hinda kõike, aga nende lapsed, lapselapsed hindavad ja nüüd härra äh, Adomavitšus. suur tänu, suur tänu, härra esimees. püüan vastata küsimustele täpselt selles järjekorras, nagu nad esitati. ja vabandage, kui ma hääldan mõningaid nimesid valesti, ütleb kõneleja. Äh, härra Koh päris, kas me saaksime omad probleemid lahendada ilma igasuguse välise rahalise abita. me oleme veendunud selles, et me saaksime omad probleemid jah, lahendatud ja loomulikult rahastamine on tavapäraselt seotud ka teatud tingimustega, teatud kriteeriumitega aga ma tahaksin öelda sellegipoolest, et need otsused, äh, mis parlamendis on vastu võetud ja reaalsus on kaks erinevat asja. ja oleks hea, kui kvaliteedikriteeriumid ja kvalitatiivsed kriteeriumid oleksid äh, suuremad. mis puudutab äh, vanu busse, siis need tuleb tõepoolest ilmselt hävitada, sellepärast et neid osta keegi ei taha. kui me püüaksime Vilniuse linna vanad linnad vanad bussid müüa näiteks Kasahstani, siis mitte keegi seal neid ei ostaks. nüüd on meil sada vana bussi ja me ei tea, mida nendega teha. proua Savisaarele tahaksin ma öelda, et äh, mulle meeldib teie idee ja ma olen teiega nõus, et me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me hakkame oma pargi- ja sõidasüsteemi rajama. Äh, mul on plaan oktoobris ka Tallinnas visiidile minna olen juba Tallinnat külastanud pool aastat tagasi, tegin seda ning arutasime selle visiidi käigus ka äh, tasuta ühistranspordi sisseviimise võimalust. ma saan aru, et te olete skeptiline mm, selle süsteemi suhtes, sest äh, loomulikult äh, tasuta õhtusööki ei ole olemas. ma arvan, et me peaksime kindlasti siin terminoloogiat Äh, muutma ja ütleksime, et äh, tasuta ühistransport äh, oleks miski, mida ei rahastata piletitulust. kui ma Tallinnas käisin, siis ma pärisin ka selle süsteemi kohta, see oli väga huvitav, ja nüüd, kui ma teie argumente kuulasin, muutsin ma oma meelt. ma arvan, et see süsteem aitaks meil liiklusummikuid ja keskkonnasaastet vähendada ning tegeleda ka muude linnatranspordi probleemidega sest see muudaks ühistranspordisüsteemi atraktiivsemaks. Läti esindajale tahaksin ma öelda, et kui me viime sisse tasuta ühistranspordi, siis äh, tegelikult mitte miski ei muutu. Äh, selles süsteemis reisiks lihtsalt rohkem reisijaid ning oleks vaja välja vahetada ka busse tihedamini. ja küsimus tekib, et kust me leiame äh, rahastamisvõimalused selle süsteemi jaoks selge on see, et äh, need bussid, äh, mis äh, ühistranspordisüsteemis Vilniuses praegu sõidavad, on kümneid aastaid vanu vanad kümne aastaga kasvab nende hoolduskulu kaks koma viis korda umbes. nii et nüüd tekib küsimus, kas me peaksime sisse viima keskkonnamaksud või midagi muud. hetkel ei ole meil süsteemi mille kohaselt ettevõtted peaksid maksma teatud tasusid mm, oma töötajate transpordiks. nii et praegu ei ole tasuta ühistransporti Vilniuses, me ootame, kuni Tallinn selle süsteemi sisse viib püüame viia ka Vilniuse elanike hulgas läbi rahvaküsitluse, et teada saada, kas nad oleksid huvitatud tasuta ühistranspordist. proua Lichtenbergerile tahtsin öelda, et tõepoolest ummikuprobleemid on ka Vilniuses akuutsed ja sellepärast äh, rajasime me kuus kiiret et äh, bussirada arutasime nende radade keskmise kiiruse ning äh, selgus, et meie kiirematel bussiradadel oleks keskmine kiirus kakskümmend viis kuni kolmkümmend kilomeetrit tunnis ja see muudaks ühistranspordi ka atraktiivsemaks rataste kohta võin ma öelda, et meil on rattateid saja kilomeetri ulatuses, aga samas võrdluseks tuhat ükssada kilomeetrit on kogu Vilniuse tänavad pikad kokku, nii et äh, kokkuvõttes võib öelda, et rattaradade ehitamisele me oleme mõelnud, plaanid on paigas, aga asi taandub rahale. edasi linnaplaneerimine, see on loomulikult oluline valdkond ja ma võin öelda, et Vilniuse kesklinnas on palju äh, tööstuspiirkondi, mis asuvad äh, UNESCO maailmapärandiks kuulutatud vanalinna kõrval. ja meie eesmärk on muuta need jalakäijate piirkondadeks töös on veel üks projekt, nimelt püüame me ümber asustada tööstust mm, elamupiirkondade sest väljaspoole, sest see va-, vähendaks ka transpordivajadust Äh, oleme samas välja arvutanud, et äh, sõidukite kasutamine linnas maksab viis korda rohkem kui ühistranspordi kasutamine. oleme äh, suurendanud ka Vilniuse kesklinnas parkimistasusid. tasud on kerkinud kolm korda ja mis puudutab uute elamute rajamisse, siis meil on nõue, et igal korteril peaks olema ka parkimisplats. iga korteri juurde peaks kuuluma parkimisplats. Vilniuses on kümme parkimisplatsi, kus elanikud saavad oma autod jätta ning edasi kesklinna jala suunduda mis puudutab äh, suuri linnaplaneeringuid, siis äh, sellised plaanid on ka meil tehtud. ja ühistransport loomulikult on selle plaani väga suur osa. ma võin öelda, et me ei luba, et ehitatakse uusi kooli, koole enne, kui ühistransporditeed äh, sellise kooli ümbrusesse ei ole planeeritud olen olnud Vilniuse aselinnapea kolm aastat ning äh, kui rääkida riigihankest, siis äh, kohe, kui projekt on kindlaks määratud, äh, on ettevalmistusperiood aasta vältel. kui projekt on keerukas, siis on vaja välja väga palju menetlusi läbi viia ning koordineerida oma tegevusi ka erinevate ministeeriumitega on vaja teostatavusuuringut läbi viia ning loomulikult ka keskkonnamõju hinnata. ja see faas kestab umbes kaks aastat. rakendusfaas äh, kestab umbes pool aastat kuni kaheksa kuud ja mis puudutab inimesi, kes äh, virisevad või kurdavad, siis ma võin öelda, et need inimesed, kes elavad linna keskel, neid terroriseerivad autojuhid, kes tulevad äh, linna äärepoolsetest piirkondadest kesklinna tööle. me püüame korrakaitsjatega koostööd teha, aga autojuhid äh, kurdavad ja ütlevad, et me püüame nende liikumist piirata me viisime läbi ka uuringu, mis puudutas ühistranspordi teede laiendamist. seitsekümmend viis protsenti respondentidest ütlesid, et nad toetaksid ühistranspordivõrgustiku laiendamist aga. aga kuuskümmend protsenti Vilniuse elanikest kasutab omaenda isiklikke sõiduautosid, nii et tegelikult need tulemused tunduvad olevat äh, üsna kummalised me ütleme alati oma elanikele, et linnas elamine tähendab pidevat kompromissivalmidust, me peaksime mõtlema erinevatele aspektidele, äh, näiteks rahva tervisele, keskkonnale, saastatusele ning teha seal kompromisse. suur tänu! suur tänu, ütleb härra esimees, tahaksin tänada kõiki meie tänaseid esinejaid härra Karliinit, äh, Vantsevenanti ja Tomovitšust äh, teie panuste eest täna ning äh, ka liikmed tahaks tänada küsimuste eest, asepresident Duranti samuti meie sissejuhatuse eest. mobiilsusnädal on meie jaoks oluline ja sellepärast otsustasime me just ka praegusel hetkel selle kuulamise korraldada. ja meie jaoks oli väga põnev kuulda kolme erineva linna kogemusi, kolm väga erinevat linna väga erinevatest äh, Euroopa Liidu nurkadest, äh, nii et kõigile suur tänu tulemast! ja liikmetele tahaksin öelda, et meil on viisteist minutit pausi, enne kui ITREga ühiskoosolek algab. suur tänu!